Smithi raportiga Hongkong kakskümmend aastat pärast üleminekut. ja esimesena annan sõna äh, raportöörile. aitäh, mul on väga hea meel teile äh, teha lühike sissejuhatus sellesse raportisse, ma arvan, teil on hea meel kuulda sellest äh, see näitab, kuidas Euroopa Liit on tekitanud lisaväärtust ja kuidas Euroopa Parlament toimib hästi on võimalik kasutada oma liikmesriikide ajalugu ja ajaloolisi sidemeid selleks, et ähm, saada teavet meie väärtuspõhise äh, välispoliitika elluviimiseks, nõnda et me oleme teadlikumad, aga äh, minevik meid kuidagi tagasi ei hoia. ma pean ütlema isiklikult, et minu jaoks on see väga traagiline, et kui Euroopa Liit kõneleb ühtsel häälel maailmas, siis nüüd minu liikmesriik on Brexiti tõttu isolatsionistlik tulevikku suunda, aga ma võin kinnitada, et Šotimaal on palju konstruktiivseid partnereid ja küll võtame teiega ühendust. kui nüüd rääkida sellest raportist, siis on ähm, mõistlik kakskümmend aastat pärast üleminekut analüüsida seda, mis on toimunud ning kohustus üks riik, kaks süsteemi lähenemise suhtes on ju viiekümneaastane ähm, kohustus. Hongkong on Euroopa Liidu väga suur äh, kaubanduspartner ja oluline partner ka Euroopa Liidu ja Hiina vahelistes suhetes. Hongkong on väga tore, aga seal on ka probleeme, nimelt äh, ühe riigi kahe süsteemi äh, probleem, äh, lähenemist ka õõnestatakse ja me juhime raporti teatud punktides sellele ka tähelepanu. sõna vabandus, ma arvan, et lõikes P me juhame, juht, juh-, juhime tähelepanu sellele äh, Äh, lõikes T viitame viisidele, kuidas saaks tugevdada Hongkongi kodanikuühiskondi, äh, sest seal need inimesed on väga tähtsad ja nad äh, teevad olulist tööd ning loodavad meiepoolset toetust. on väga hea meel, et et ähm, on nii palju konsensust olnud siin, kuue poolt tuli ainult kaks muudatusettepanekut, mis puudutasid finantsläbipaistvust, ma isiklikult ka toetan neid muudatusettepanekuid ja loodan, et ka kolleegid toetavad, tegemist on võtmetähtsusega alaga, kus saaks aidata kaasa organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuvastase võitluse kontekstis ning tänaksin ka variraportööre meie suurepärast äh, sekretäriaati, roheliste sekretäriaati ja soovitan kõigile teksti aitäh selle raporti eest, aitäh, et ka ajast kinni pidasite, nüüd saab sõna härra Andrikaitis taas kord. Uh, aitäh, austatud parlamendiliikmed, Hongkong on äh, kaubanduse mõttes äh, neljateistkümnes äh, kaubanduspartner, teenuste mõttes neljas suuruselt partner, Euroopa Liit on Hongkongi suuruselt teine kaubanduspartner kohe Mandri-Hiina järel. asepresident Dombrovskis käis kümme päeva tagasi Hongkongis ja me oleme kutsunud äh, langi äh, Brüsselisse nii kiiresti kui võimalik, me hoolime Hongkongist, me mõistame Hongkongi autonoomiat, mis on olnud selle edu aluseks. Hongkongi äh, inimesed soovivad jätkata valimisreformiga ja nad tahavad äh, reaalset valikut äh, riigijuhi valimisel, äh, mis oleks ka kooskõlas Hongkongi põhiseadusega. aga nagu raportöör väga õigesti ka ütleb, siis see põhimõte, et üks riik ja kaks süsteemi, on midagi sellist, mida järjest enam survestatakse õigusriigi põhimõte ja kohtuvõimu sõltumatus on sattunud Hongkongis kahtluse alla ning sealne valimisreform on edasi lükatud. veelgi enam, me teame, et viis kirjastajat kadusid kuhugi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja meie jaoks kujutab endast tohutut väljakutset Äh, see on ehk kõige suurem probleem Hongkongi põhiseaduse mõttes pärast üheksakümne seitsmendat aastat ja tegemist ei ole piiratud juhtumitega. ning võttes arvesse neid soovitusi, mis on raportis välja toodud, me soovime tugevdada oma dialoogi Hongkongiga, mm, viimati kohtusime struktureeritud dialoogi raames vähem kui kuu aega tagasi, alati oma dialoogis rõhutame seda, et üks riik, kaks süsteemi põhimõte on Hongkongi jaoks ja Hongkongi jõukuse jaoks keskse tähtsusega, aga see on ka Hiina jaoks oluline, võttes arvesse Hiina kasvu ja Hiina majandust. meie suhted Hiinaga muutuvad järjest intensiivsemateks, mitte ainult majanduslikus mõttes, aga ka välispoliitika ja julgeolekupoliitika küsimustes meie dialoog on avatud, meie sõnum Hiina sõpradele on väga lihtne selle põhimõte, üks riik ja kaks süsteemi säilitamine on ka nende kõigi parimates huvides ja meie oleme valmis tegema koostööd nendega selle tagamiseks, aitäh. ja nüüd jätkame aruteluga, proua Švitsa saab pooleteiseks minutiks sõna Rahvapartei nimel. aitäh, tahaksin tänada raportööri Alan Smithi eh, hea koostöö eest ja selle vastastikuse toetuse eest, mis meil oli. tegemist on soovitusega komisjonile, nõukogule ja kõrgele esindajale ja seetõttu sooviksin esile tõsta seda, et meie oma raportis ütlesime, et Hongkong on Euroopa Liidu jaoks oluline kaubanduspartner ja loomulikult toetame me väga seda lähenemist, et äh, on üks riik, kaks süsteemi ja et auto-, äh, Hongkongil on äh, suur autonoomia Hiinas ja Brit-, tuginedes Briti-Hiina deklaratsioonile kakskümmend aastat tagasi meie peaksime kõiki kaubanduspartnereid toetama, me teame, et Hongkongis on tegemist õigusriigiga, et inimestele on õigused tagatud, me tahtsime selle raportiga Hongkongi toetada, sest eesmärgiks on ju ka liberaliseerida Hiina ühiskonda, me austame Hongkongi autonoomiat, see on oluline meie heade suhete jaoks Hiinaga ja Euroopa Liit peaks seda toetama. mis puudutab valimissüste-, õiguse reformi, siis järgmised valimised peaksid olema täielikult demokraatlikud, vabad ja läbipaistvad, aga me peame tugevdama ka kahepoolset dialoogi Euroopa Liiduga oma hääletusel väliskomisjonis oleme seda toetanud ja loodetavasti teeme seda ka homme aitäh ja SD fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Pitsula üheks minutiks. aitäh, proua härra asepresident, ma tänan äh, raportööri suurepärase koostöö eest, see raport on väga oluline meie töö jaoks, kakskümmend aastat on läbi, kolmkümmend aastat on meie ees, äh, üks riik, kaks süsteemi on oluline põhimõte, Euroopa Liit on Hongkongi jaoks väga oluline kaubanduspartner, aga peaksime tihedamat koostööd tegema haridus- ja teadusuuringute programmide osas. mis puudutab Hongkongi olukorda, siis me märkame seda, kuidas Peking üritab sekkuda Hongkongis, äh, üritatakse piirata ajakirjanike võimalust äh, ähm, sündmusi kajastada. mõned hong inimesed Hongkongis nõuavad äh, sõltumatust, aga Euroopa Liidu poliitika on, et üks Hiina, kaks süsteemi äh, ja see määrab ka meie koostöö. ma tahaksin viidata siin veel ühele probleemile, maksude pettused, maksupettused, maksude vältimine. ma kutsun üles Hongkongi valitsust võtma meetmeid meet Ehm, selliste ettevõtete vastu, millel on ehm, seal filiaalid, mis võimaldavad selliseid praktikaid ja ma loodan, et homme kolleegid ka toetavad seda. aitäh ja nüüd saab sõna Bas Belder. aitäh, proua juhataja. enne arutelu lugesin New York Books Reviews ehm, kahekümne 20 esimesest detsembrist kaks tuhat seitseteist, mis oli aastas, ajast ees eh, Hongkongi protestidest eh, demokraatlikke tuumikväärtusi eh, kaitsesid paljud inimesed, kõik arvasid, et et Hiina õõnestab seda lubadust, mille ta on andnud, et on üks riik ja kaks süsteemi, et Hongkongi pluralism on ohus äh, seda on väga õigesti käsitletud ka kolleeg Smithi raportis. ma soovin, et meil oleks arutelu selle raporti üle. see raport ju äh, loodetavasti toetab äh, nende, neid inimesi, kes toetavad Hongkongist, äh, kes võitlevad demokraatia eest Hongkongis. aitäh ja nüüd saab sõna härra Shir-, Shirdevan aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. ma olen arvamusel, et me peame avatud meelega lähenema keerukale olukorrale Hongkongis. see avatus seisneb selles, et me ühelt poolt tunnustame seda põhimõtet, et on üks riik, kaks süsteemi, aga teisalt tuleb kriteeri-, kritiseerida rahvusvahelise piirkondliku eliidi äh, poliitikat, mis Hongkongis on ähm, lasknud tekkida äärmiselt ebavõrdsel ühiskonnal, kus on äärmist vaesust ja äärmist rikkust Hongkongis on olnud tohutu kriis äh, korteriturul, inimesed elavad tõepoolest äh, kuutides, äh, puurides, sellest on viimasel ajal ka väga palju juttu olnud ja seda kriisi rahastatakse nendest maksuparadiisidest, mis ei ole Euroopa Liidu maksuparadiiside nimekirjas, kui meil õnnestub sellisele olu-, olukorrale lõpp teha, siis on võimalik võib-olla tõepärasemalt ka kaitsta inimõiguste olukorda, aga praeguses vormis me selle raporti poolt hääletada ei saa, aitäh. aitäh ja nüüd saab uuesti sõna härra Andriu Kaitis Euroopa Komisjoni nimel, vaba mikrofoni voor jääb ära. suur tänu, proua juhataja. see on olnud äärmiselt kasulik mõttevahetus ja äh, asepresident Federica Mogherini nimel tänan raportööri selle suurepärase raporti eest ja lugupeetud parlamendisaadikud sõnavõttudest. ja sellest arutelust võime järeldada, et me äh, oleme pühendunud Hongkongi autonoomiale, lähtudes põhimõttest üks riik, kaks süsteemi. Euroopa Liidu ja Hongkongi vahelised suhted pidevalt kasvavad ja nüüd hõlmavad mitte ainult kaubandust ja majandust, vaid ka tollikoostööd, uuendustegevust, tehnoloogiat, konkurentsi, toiduohutust, keskkonda ja haridust. Euroopa Liidu ettevõtjad etendavad olulist rolli finantsteenuste, jaekaubanduse, transpordi, logistikasektorites, mis on kõik olulise tähtsusega Hongkongi jaoks Nad sõltuvad äh, ka Hongkongis loodud heast äh, ärikeskkonnast äh, ja läbipaistvus, mittediskrimineerimise majandusvabaduses, mis tuleks nagu tulevikus säilitada. ma tahaksin lõpetuseks öelda, et komisjon hindab kõrgelt parlamendi rolli selle olulise teema ülevalhoidmise eest rahvusvahelisel areenil. aitäh härra Andriukaitisele tahaksin veel kord anda sõna meie raportöörile. ma olen väga lühidalt, meil on üksmeel selles raporti ja tehti palju tööd enne seda täiskogu ja ma loodan, et homme on toetus suur ja ma äh, toetan seda, et, et me äh, vajame äh, edasiminekut ka teatud küsimustes ja eriti valimisprotsessis ja tänan kolleegi suurepärase koostööd ja ootame hääletust homme. suur tänu teile kõigile, suurepärane koostöö